minge oma kohtadele. esimene raport Parvanova ja Jimenez Becerril Barrio raport kuriteo ohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded. Kirjas Rode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 õigusorganid peavad kaitsma kuriteo ohvreid, kui te olete kuriteo ohver, siis peab teil õigusi kaitstama, ükskõik kus te ka Euroopas ei oleks, teil peab olema õig-, õigus, õigus abile, tõlkele ja õigus kaitsele. ja meil on juba mõned meetmed olemas, kuid me liikuma äh, turvalisema Euroopa suunas kodanike jaoks ja meil on tugevamat äh, politsei koostööd selleks vaja, aitäh! aitäh. proua Zanikib. suur tänu, härra president, liiga tihti on kuriteo ohvrid äh, Eh, nad ei äh, esita kaebust sellepärast, et neil on hirm või nad ei usalda institutsioone, täna hääletasime teksti, mis püüab kuriteo ohvrite õigusi kaitsta ja tugevdada, me tahame neile tagada äh, ühtset ligipääsu mm, kaitsemeetmetele kõikjal Euroopa Liidus, me oleme eriti tähelepanelikud nende kuriteo ohvrite suhtes, kes äh, võivad langeda muude diskrimineerimiste ohvriks protseduuri ajal, nii et me peame väga toetama neid ohvreid, kes on langenud kuriteo ohvriks, kuid me peame toetama ka nende perekonnaliikmeid ja võimalike mõrvaohvrite ähm, perekondi samuti. suur tänu. palun korda. mingem nüüd järgmise kõneleja, härra Rossi. Äh, kallid kolleegid, toetan seda raportit samuti olin äh, Piemonte regioonis äh, regionaalse nõukogu liige ning äh, me võtsime vastu terve rea meetmeid ja teenuseid kuriteo ohvrite kaitseks, sellepärast on väga hea, et liikmesriigid tunnustavad kuriteo ohvrite vajadust olla kaitstud, samuti peame rõhutama psühholoogilise abi vajadust, mida tuleb anda võimalikult kiiresti, kuid samuti ka abi osutamise vajadust kohtumõistmise ajal, kõik eh, ohvrid peavad olema kaitstud võrdselt, neid inimesi tuleb aidata ja nende kahju korvata, me peame olema eriti tähelepanelikud alaealiste eh, suhtes, kes on langenud seksuaalkuritegude ohvriks. oli eh, eh Proua Kuratsa pilt suur tänu, mul on eriti hea meel, et direktiiv võetakse vastu ja mul on väga tänulik Rahvapartei raportöörile Jimenez Becerril Barriole, sest paljud äh, süütud ohvrid langevad terrorismi ja kõikvõimalike kuritegude ohvriks ja nüüd neil on võimalus olla võrdselt kaitstud, hoolimata sellest, kus liikmesriigis kuritegu toime on pandud ja ükskõik, milline on nende kodakondsus. meil peavad olema ühtlased standardid, et kõiki ohvreid koheldakse võrdselt ja ilma diskrimineerimata kõikjal Euroopa Liidus, eriti tahame pöörata tähelepanu lastele ning erivajadustega inimestele ning E, nende e, vajaduste individuaalsele hindamisele et mitte luua teise või kolmanda kategooria ohvreid. me oleme e, lubanud, et meil on Euroopa, kus on kõikide kodanike õigused kaitstud ja see on oluline samm selles suunas, ma loodan, et saame edaspidi kolleegidega koostööd teha, et see saaks tegelikkuseks. aitäh, härra Mitro Repo, palun. lugupeetud president, isikute vasa liikumine on põhiõigus, mis on tagatud kõikidele Euroopa Liidu kodanikele. õiguste ja vabaduste nautimine tähendab seda, et kodanikud võivad Euroopa Liidu piirkonnas ringi liikuda, otsida parimaid võimalusi vaba liikumine on üks suurimaid Euroopa Liidu suurim saavutusi ja me peame sellega andma vabad või õiglased äh, võimalused kõigile. võrdõiguslikkus tähendab samuti seda, et kõik kodanikud saavad ühesugused õigused, toe ja kaitse juhul, kui nad satuvad kuriteo ohvriks Euroopa Liidu piirkonnas. see ei puuduta mitte ainult miinimumnõuete loomist, vaid äh, kuriteo ohvrite kaitset ühel viisil kogu Euroopa Liidus. see puudutab ka seda, et äh, me peame äh, inimeste usalduse taastama. üldiselt võimaldab direktiiv õigusabiorganisatsioonidel nautida, kasutada kõiki neid võrdseid võimalusi ja seepärast on minu arvates direktiiv väga hea, mis puudutab miinimumnõudeid, suur tänu! aitäh, härra Repo. ja nüüd härra Weidenholzer, palun. Politische... suur tänu, härra president, praegune poliitiline olukord tekitab äh, paljudes äh, äh, kahtlust ja miinimumnormid kuriteo ohvrite kaitseks näitavad, et ähm, praegune olukord on kahetsusväärne ja meil ei ole kahjuks siin ka suutlikkust piisavalt äh, otsuseid vastu võtta, sest paljudel ei ole praegu ligipääsu kaitsele, kuid me liigume edasi selles suunas. kuriteo ohvrid Mm, peavad saama professionaalset abi, mis ei saa piirduda ainult äh, riigisisese kaitsega, ma arvan, et seda on oluline rõhutada, äh, et inimesi ei, ei tohi üksinda jätta, nii et oluline samm on see Euroopa jaoks igal juhul. proua Costello, palun. suur tänu, härra president. kuriteo ohver saab ol-, võib olla väga kohutav kogemus äh, ja pärast samuti ka sellest kuriteost teatamine ning ametivõimudega tegelemine võib olla isegi traumeerivam ja eriti, kui see leiab aset võõrriigis, nii et teen ettepaneku seada paika äh, miinimumstandardid, et kuriteo ohvrid kaitseks kõikjal Euroopa Liidus, neil on õigus äh, toele ja neil peavad, teenused peavad olema tasuta eritingimusi tuleb arvesse võtta näiteks soo kriteeriumi või seksuaalset orientatsiooni tuleb arvestada, me peame tagama selle kaitse mitte ainult koduriigis, vaid kõikjal Euroopa Liidus ja see direktiiv aitab kodanikel suurendada, suurendada kodanike usaldust Euroopa Liidu vastu. suur aitäh! proua Kostela teile ja nüüd proua Janaka Taakis, palun. see raport tagab selle, et kodanikud, kes langevad kuriteo ohvriks, kui nad lange, kui nad reisivad teise Euroopa Liidu riiki, saavad selle abi, mis neil vaja on see annab kuriteo ohvritele juurdepääsu eh, teabele ning ka eh, praktilisele ja eh, emotsionaalsele toele. varem on võõrriigist pärit ohvrid jäänud ilma kompensatsioonita või jäänud ilma abist ja kaitsest. Need miinimumstandardid lihtsustavad kodanikele ja ohvritele abi andmist ja lihtsustavad nende juurdepääsu kohtusüsteemile põhimiinimumstandardid on tõhusam viis kodanike õiguse tagamiseks kui lihtsalt äh, jäigad seadusandlikud aktid. see on äh, hea viis tegeleda probleemiga, mis mõjutab väga paljusid kodanikke kõikides liikmesriikides, aitäh! suur aitäh, proua Janukodakis ja härra Tšernov, palun! lugupeetud president, ma toetan täielikult seda, et me paneme paika miinimum Euroopa standardid äh, kuriteoohvrite kaitseks ja näiteks politsei raporti koop koopia saamise õigus oma koduriigis, see äh, on õigus, mida äh, antakse inimesele ähm, kui tegemist on kohtuasjaga, siis direktiiv annab liikmesriikidele äh, kohustuse ähm, pereliikmetel ka äh, kohtus sõna võtta, isegi kui nad ei ole äh, tunnistajad, kui see ei sega menetlust. ma tahaksin juhtida tähelepanu laste õiguste paketile, mis paneb paika miinimumstandardid lapsohvritele ja ähm, ütleb, et neid võib intervjueerida ka videolingi abil, mitte ähm, kohtus ainult Ehm, hiljuti on äh, kohutav õnnetus juhtunud, mis hõlmab ka britte ja briti lapsi ja see on äh, neid heaks abiks selliste juhtumite puhul. suur aitäh, härra Tšanak, proua Kööling, palun. suur aitäh, lugupeetud president, mina usun, et äh, ohvrid peaksid saama kasu miinimumõigustest ilma diskrimineerimata üle kogu Euroopa Liidu Stockholmi programm ütleb, et äh, vaja on integreeritumat ja koordineeritumat lähenemist ohvritele, see direktiiv on osa meetmete paketist, mis aitab meil seadusandlust selles valdkonnas parandada ja tagab selle, et kuriteo ohvritel on tõesti tõhusad õigused ka praktikas mulle meeldib eriti see, et me saame nüüd toetada laste õiguste paketti, millega äh, tuli välja minu kolleeg Timothy Köökop ja loomulikult äh, on äh, väga palju äh, olulisi mm, ohvriste õigusi, mis siin direktiivis on ära toodud, aga ma olen siiski pettunud sellepärast, et olles ära kuulanud täna hommikul väga paljud kõnelejad, kes kiitsid Euroopa väärtusi, et me oleme endiselt olukorras, kus me peame kehtestama üle-euroopalist Äh, tegevuste selles valdkonnas. liikmesriikidena oleme me ju äh, äh, olukorras, kus me saaksime oma kodanikele anda need põhiõigused ilma sunnita. aitäh! suur aitäh, proua Pööling! proua Makovei, palun! aitäh, härra president. ma hääletasin selle ettepaneku poolt, sellepärast et see tugevdab ja annab suurema sisu mm, ohvrite Mm, õigustele Euroopa Liidus ja see parandab äh, ohvrite õiguste kaitset üle kogu Euroopa Liidu. me lõppude lõpuks oleme suutnud paika panna miinimumstandardid kuriteo ohvrite kaitseks, sõltumata nende ohvrite äh, rahvusest või sellest äh, kohast, kus kuritegu toime pandi. see direktiiv annab esmakordselt ühtse ohvri definitsiooni meile, mida saame kasutada kõikides Euroopa Liidu riikides. seda definitsiooni laiendati ohvritele ja ka nende lähedasele teistele pereliikmetele. see direktiiv suurendab Euroopa kodanike usaldust õigussüsteemi vastu ning nad tunnevad need, et nad saavad võrdset kaitset kõikides liikmesriikides. ma kutsun liikmesriike üles töötama välja rohkem koostööd ja koordineerimist selleks, et äh, pakkuda ohvritele äh, kaitset ja neid paremini äh, abistada, aitäh! suur aitäh, proua Makovei teile ja nüüd saab sõna härra James Nicholson suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin lühidalt öelda seda, et ma tervitan selle direktiivi vastuvõtmist kuriteo ohvrite küsimuses, ma usun, et tegemist on väga olulise dokumendiga. ma tahaksin tänada raportööre eh, nende tehtud töö eest eh, võib-olla te teate, et mina tulen Põhja-Iirimaalt ja eh, seal oleme me aastakümneid kannatanud terroristliku vägivalla all. ja see on jätnud sügava jälje peredele, eriti just ohvrite peredele. me kõik loodame, et see on nüüd kõik meie selja taha jäänud, kuid kunagi ei tohiks seda kõike unustada ja kunagi ei tohiks unustada seda, kuidas see kõik on inimesi mõjutanud, väga paljusid inimesi mõjutanud. ja seetõttu on mul väga hea meel selle üle, et see äh, raport äh, räägib ka terrorismiohvritest ning äh, räägib et ka pered on ohvrid ning et ka neil on õigus, et ja neil on õigus toetusele riiklikel valitsustel on kolm aastat aega selle direktiivi ülevõtmiseks äh, riiklikusse õigusesse ja ma loodan, et Ühendkuningriik teeb seda võimalikult kiiresti. eriti äh, ma tahaksin lisada sellepärast, et äh, Euroopa on lõppude lõpuks ohvri definitsiooni teinud paremaks, kui minu koduriigi Põhja-Iirimaa kodanikud on seda saanud teha. suur aitäh ja proua Anton Nesko, palun suur tänu, härra president ohvrite vajadused ja õigused ei ole piisavalt kaitstud riiklike süsteemidega, me näitame, me näeme praegu, et ohvreid ei kohelda piisava äh, lugupidamisega ja neil ei ole võimalust ligi pääseda äh, kahjude korvamisele nii või õiguskaitsele, ei ole aktsepteeritav, et äh, ohvritele antav abi erineb liikmesriigiti ja vastastikune tunnustamine saab toimida ainult äh, usalduse õhkkonnas. kõik toimijad, äh, kes äh, selles protseduuris osalevad, peavad olema üksteise suhtes usalduslikul seisukohal, tagades, et norme rakendatakse korrektselt. ma toetan seda raportit ja ma olen veendunud, et pärast selle direktiivi vastuvõtmist muutub ohvrite olukord kogu Euroopa Liidus. kuriteo ohvrid saavad kasu võrdsetest õigustest kõikjal liikmesriikides, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Hännan. Äh, lugupeetud president, äh, üks varas, kes üksinda tegutseb, on äh, seaduses teisel pool, kuid varaste jõuk, kes institutsioonide nimel tegutseb, on nagu õigel poolel väljapressija, kes äh, tegeleb väljapressimisega või äh, mõistetakse süüdi, aga ähm, aga maksukoguja, kes seda teeb äh,, temaga ei juhtu midagi ähm, valitsuse minister, kes äh, meist, meilt välja pressib, äh, tema läheb kena pensioniga pensionile ja EU, oluline on sellist süsteemset rüüstamit ära hoida, kuid Euroopa tasandil on nüüd äh, äh, rüüstajad pääsenud ning eriti just äärepoolsemates piirkondades me näeme, kuidas põlvkondade kaupa inimesed on vaesuses ja äh, ohvrid ei saa midagi me, minu riik pääses kakskümmend aastat tagasi ERM-ist ja ma tahan inimestele öelda, et äh, alternatiiv on olemas, on võimalus äh, ise oma asjade eest vastutada, ise tegutseda äh, ja ähm, olukord paremuse poole pöörata. see tegelikult ei puudutanud raportit, härra Hannan. härra Kamal, palun suur aitäh, lugupeetud asepresident, ma arvan, et see on üks neid küsimusi, mis põhimõtteliselt äh, ühendab kogu seda koda. me kõik tunneme kaasa kuriteo ohvritele, eriti äh, nende meetmete puhul, millega on siin välja tuldud, äh, kus on tagatud see, et inimesele antakse kuriteo toimumise riigis kehtiv kaitse, aga me peame eh, siiski olema ettevaatlikud, loomulikult eh, on lihtne harmoniseerida, kui me selles küsimuses kõik ühel nõul olema. Eh, lihtne on harmoniseerida sellepärast, et me hoolime kuriteo ohvritest, me hoolime kõik lastest, eriti just kuriteo ohvriks langenud lastest, aga samal ajal me peame olema ettevaatlikud, et me ei läheks libedale teele, et me ei hakkaks järjest rohkem harmoniseerima õigusi alguses me kõik usume ja toetame neid äh, samme, aga kui me hakkame libedal keel, teel käima, siis äh, kuhu see kõik välja jõuab? aitäh! Eh, suur tänu, härra Kamal! järgmine raport, see on Kallageri raport mis puudutab kalavarude kaitseks võetavaid teatavaid äh, meetmeid seoses mittesäästvat kalapüüki lubavate riikidega. ning kõigepealt saab sõna härra Jakolino. suur tänu, härra president. neli raportit, mis me täna vastu võtsime, näitavad et Euroopa Parlament on pühendanud otsusekindlalt selleks, et panustada neid äh, riike, kes on raskustes, mina toetasin seda raportit, minu arvates on väga oluline see, et me läheneme piirkondlikul viisil, me peame kalibreerima oma tegevusi ning suunama need konkreetsetele piirkondadele me peame suurendama võimalusi, me peame vaatama, et meie laevastik on kaasajastatud ja me peame tagama selle, et me muudame kogu sektori toimimise tõhusamaks, eh, arvestades säästvat eh, lähenemist ja arvestama samas ka majanduslikku tasuvust, minu arvates on vaja sellega tegeleda. suur tänu, härra Jakolino, nüüd härra Tänok, palun! suur tänu, annan kogu oma toetuse riikidele vastuvõtmiseks, kes äh, ebasäästlikult käituvad, see on kooskõlas minu partei keskkonnapoliitika, meil on vaja tagada säästev toiduainete tootmine ning kogu toiduahela vastupidavus, eriti kalandussektoris. poliitiline taust on osaliselt seotud hiljutiste äh, vaidlustega näiteks, mis puudutab makrellivalu, varusid. ja esimest korda on kalavarusid uuesti äh, määratletud, äh, arvestades erinevaid tingimusi mis puudutab äh, nende piirangute äh, või tegevuste kehtestamist, siis olen täiesti nõus sellega, et peab hindama keskkonna, majandus, sotsiaalseid mõjusid, mis need meetmed endaga kaasa toovad ning tagama peab, et need on õiglased ja proportsionaalsed ja täiesti ajakohased Euroopa Liidu äh, WTO kohustustega. suur tänu, härra Tanok, proua Körling, palun suur tänu, president. ajal, kui me ühist kalanduspoliitikat reformime, ja nõuame, et meie ka-, kalurite tegevus oleks jätkusuutlik, on oluline arvestada seda, et me kõik äh, ühel äh, tasandil mängime toetan seda tegevust, sest see võimaldab Euroopa Liidul ähm, astuda välja nende suhtes, kes äh, mittesäästlikult kalastavad Äh, meil on vaja kvantitatiivseid äh, piiranguid, äh, mis puudutavad kolmandaid riike, kuid eriti sooviksin siinkohal rõhutada, üks põhjus, miks ma nii entusiastlikult seda raportit toetan, on see, et kui me komisjoni kutsusime üles arvestama para-, parlamendi tahtega, raportil oli väga suur tugi, nad peavad meie tahtega arvestama ja nad peavad leidma viisi, kuidas tagada seda, et me suudame Äh, toime tulla oma rahvusvaheliste kohustustega ja mitte tuua esile vabandusi, raportöör on sellel teemal teinud äh, väga palju head tööd ja on selle ära teeninud. suur tänu, proua Görling. Äh, härra Higins, palun. suur tänu, härra president. mina toetasin seda raportit ja hääletasin selle poolt me peame tagama koostöö Euroopa Liidu riikide vahel selleks, et tõesti tagada jätkusuutlik kalastamistava, mis arvestab kalavarude kaitsega. meil on vaja äh, võtta kasutusele meetmeid nende riikide suhtes, kes kasutavad äh, lähenemist, mis seavad ohtu meie kaluvarud või mis ei tee koostööd äh, heas usus selleks, et arvestada olemasolevate meetmetega. meie parlamendis oleme pidevalt öelnud, et me peame saatma selge sõnumi komisjonile ja see sõnum on, et me ei kiida heaks ja me ei tee koostööd riikidega, kes jätkavad ebasäästlikku kalastamist. muidu kaotavad meie oma kalurid, kala import ja kalandustoodete import eh, nendest riikidest, kes kasutavad mittesäästvat kalandust äh, kalastamist peaks olema keelustatud ja keelustatud kohe nüüd. härra Jaar, palun. suur tänu, president. loomulikult esmapilgul äh, tundub üsnagi loogiline äh, kala on võida, võimalik püüda vaid nii palju, kui seda jätkub, kuid me ei käitu alati väga mõistlikult väga oluline on see, et me kõigepealt lepime kokku äh, kalanduskvootides selleks, et kaitsta oma kalavarusid ähm, ning teiseks peame kokku leppima ka nende riikide, riikidega, mida teha, kui nendest piiridest kinni ei äh, peeta. ma olen väga tänulik raportöörile selle raporti eest, mina hääletasin selle poolt ja komisjon peab võtma kasutusele meetmed selleks, et tagada, et me saaksime nende riikidega läbi rääkida ja anda neile sõnumi, et mittesäästev kalapüük äh, ei ole heaks kiidetud, see puudutab ka tulevasi põlvi, suur tänu! suur tänu, härra Jaar, järgmiseks proua Basescu, palun! suur tänu, härra president! mina hääletasin selle raporti poolt, sest Euroopa Liidu jõupingutused säästva kalapüügi toetamiseks ei ole piisavad, kui nad ei ole koordineeritud. Euroopa Liit peab julgustama kolmandaid riike oma eeskuju järgima, et viia läbi säästvat kalapüüki, liigne kalavarude kurnamine võib omada negatiivset mõju ülemaailmsel tasandil ja seda ka väljaspool nende, neid riike, kes rakendavad mittesäästvat kalapüüki kaubandusbarjäärid nende riikide suhtes, kes rakendavad mittesäästvat kalapüüki, võib äh, kaasa tuua nende riikide olu, käitumise paranemise äh, me peame hindama äh, keskkonna, majandus ja sotsiaalset mõju sellisel käitumise puhul. suur tänu, järgmine raport on härra Stevensoni raport ja puudutab kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühist korraldust. härra Tänak, palun mina toetasin koos oma fraktsiooniga seda raportit, mis reformib ühist kalanduspoliitikat, mis puudutab turukorraldust. esimene positiivne nüanss on see, et äh, ta tagasi hei-, äh, laskmist ka arvestatakse vastavalt vajadustele ning äh, rahvusvahelised organisatsioonid peavad silmas kogu kalandussektori arendamist seoses nende tegevustega tootjaorganisatsioonide ülesandeks on tagada see, et kalandussektoris on õiglane sissetulek tagatud ning samuti näitab ähm, ra-, raport meile, et äh, tarbijale peab olema välja toodud äh, päritolu informatsioon ja samuti võiks olla kasutusel ka Euroopa Liidu ökomärgis, suur tänu! härra Murphy, palun! suur tänu, mina hääletasin selle raporti vastu. Äh, turuühine korraldus pandi paika seitsmekümnendatel ning selle eesmärgiks oli luua stabiilsust ning tagada õiglane sissetulek. Neid eesmärke aga ei saavutatud mitte kunagi. selle asemel kalurite äh, saak üha väheneb ning sektori tähtsus väheneb, mina hääletasin vastu ka härra Haaglundi raportile tegemist on neoliberaalse projektiga, mis viib äh, loodusressursside privatiseerimisele, see tähendab seda, et VKE-dest äh, kalurid äh, ei saa piisavalt tegutseda ning rannikupiirkonna elanikud pühitakse minema. me peaksime neid, nende piirkondade elanikke just kõige olulisemaks pidama ja nende tegevustega arvestama ja siis oleks meil võimalik õiglane sissetulek sektoris ähm, tagada ja tagada ka nende väga oluliste ressursside säästev käsitlemine. suur tänu, proua Kööling, palun! suur tänu, härra president! see raport on esimene kolmest õiguakti ettepanekust kalanduspoliitika teemadel ja see tagab turumeetmed, et suurendada kalandusturu potentsiaali. loomulikult me peame tagama kalandussektori säästva arengu, kuid me peame samas töötama, toetama ka kalandustööstust, me ei saa alahinnata siin meie rolli ja ma tahaksin välja tuua tootjaorganisatsioonide rolli selleks, et äh, tagada äh, äh, ülekalastamise piiramine, mul on hea meel, et ähm, et kaaspüük äh, on siin välja toodud ja samuti on mul hea meel toetada oma äh, kolleegi Stevensoni, kes tegi ettepaneku sisse viia Euroopa Liidu e-, ökomärgis. mul on hea meel toetada kõiki neid ettepanekuid ja ma loodan, et me äh, saame tagada, et uus kalanduspoliitika teeb ära selle töö, mida me tahame, et ta teeks. suur tänu, palun härra Hiins suur tänu, härra president! tahaksin avaldada heakskiitu raporti Stevensonile, kes on suutnud selle suurepärase äh, muudatusettepanekutega raporti toota ja mul on eriti hea meel, et siin on välja toodud tootjaorganisatsioonid artiklis kuus kuni kolmkümmend üks, samuti tervitan ühtlasi äh, ühtseid turustandardeid artiklis neli ning mis puudutab äh, turgude stabiliseerimist, siis äh, lõpuks ometi tunnustatakse äh, sektori äh, kriitilist olukorda, meil on siin võimalus kalu kõikvõimalikel moel ladustada ja miinimumstandardid siin aitamaks ähm, klientidel teha teadlikke valikuid on samuti väga oluline, informatsioon on võtmesõnaks ja lõpuks on mul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 me tahaksime läbipaistvust tootjaorganisatsioonide puhul suurendada, kalandussektoris on äh, Äh, need väga olulise tähtsusega äh, toodete äh, osas otsuste valikute, otsuste valikute langetamine põhjendatud alustel on väga oluline tarbija jaoks. keskkonnasõbralikkuse etiketi kasutamine annab võimaluse selge informatsiooni hankimiseks seoses selle toote tootmisprotsessiga ja seetõttu peame me tagama Äh, meie ühise äh, äripoliitika ja kalanduspoliitika vahelise kooskõla. Euroopa Liidu turule lastavad tooted peavad vastama samasugustele äh, ühesugustele põhjuste, põhimõtetele, mida peavad täitma kõik Euroopa äh, kalandussektori tootjad. järgmisena Elmar Broki nõukogu aasta aruanne Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta ning esimene kõneleja on härra Tanok. I didn't, I was two minutes on behalf of my group, thank you. The ECR accept- räägin kaks minutit äh, oma fraktsiooni nimel, me mõistame, kui oluline on selles projektis osaleda ja äh, alati, aga samas peaks äh, ühehäälsuse põhimõttest nõukogus lähtuma ja me ei tahaks, et Euroopa Liit hakkaks õõnestama siin liikmesriikide suveräänsust selles olulises valdkonnas ja seetõttu otsustas meie fraktsioon jääda erapooletuks, me ei saa Broki raporti kõiki aspekte toetada, me oleme ka konstruktiivset koostööd teinud meie Euroopa Liidu välisteenistusega, aga nende nõue eelarvet suurendada kärpeõhkkonnas on põhjendamatu, hoolimata sellest, et Euroopa Liidus valitseb suur kriis äh, ja on euro, on ECR, toimiv ja ka välisteenistus peaks äh, oma äh, kasinate eelarvete tingimustes oma väärtust äh, liikmesriikidele tõendama ning näitama seda, et olulised riigid, nagu Ühendkuningriik näiteks, näeb, et uut välistalitust kasutades on nende huvid paremini kaitstud Äh, Euroopa äh, äh, osalus Sudaani projektis ühiste operatsioonide näol on üks näide sellest. meie fraktsioon oli ka Taiwan'i mainimisega rahul selles raportis ja iseäranis Taiwan'i rolli mainimisega seoses rahuprotsessile kaasaaitamisega ja Ida-Hiina rahualgatus äh, on äh, suurepärane algatus, mis aitab Taiwan'i ja Hiina vahelisi äh, saarest, saari puudutavaid tülisid lahendada ja Hiina saatis eile patrullpaadid kontrollima saarte omandamist Jaapani poolt ja ka Antarktika lepingu, leping on ära teeninud Euroopa Liidu täieliku toetuse. suur tänu, kolleeg äh, Tannuk ja nüüd palun härra Nikolai. Am votat în favoarea acestui raport, care este un raport anual, un document de poziție uh, și... Tegemist on iga-aastase äh, raportiga ja uh, tegemist on dokumendiga, miks uh, peaks uh, Äh, sisaldama visiooni ja, ja Euroopa äh, Liidu poliitikat kajastama ilma väga paljude uute elementideta ja äh, meie jaoks on oluline see, et Euroopa julgeolekupoliitikatega ka seoses on raportöör väga tähtsad teemad kasut-, käsitlenud mitte ainult Euroopa Liidu poliitika tuleviku seisukohast, vaid ka seoses sellega, et see äh, on Euroopa Liidu nähtavuse äh, seisukohast oluline teema. Ähm, ja äh, konfliktide ennetus on selles valdkonnas oluline ning selleks tuleb eraldada ka vastavad eelarvelised vahendid. relvakaubandus ja läbirääkimised äh, selles valdkonnas on äh, väga olulise tähtsusega meie jaoks. härra Stadler, palun. mina hääletasin selle raporti vastu ja tahaksin põhjendada, mikspärast seda vähemuse perspektiivi, mida raport äh, esindab, see tähendab põhimõtteliselt ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika Äh, militariseerimist, äh, mis võimaldaks sekkuda konfliktidesse. seda aga, äh, see on aga NATO poliitika osa ja seetõttu kahjuks ei saa ma seda toetada. poliitika Türgi suunal on täpselt samamoodi eksiteel, eriti kui me tahame läbirääkimisteks avada veelgi peatükke Türgiga Äh, Liibüas on asjad viltu, Benghazile rünnakul äh, täna hommikul oleme seda väga selgelt näinud, ka Süüria suunaline poliitika on vale, see survestab Venemaad, survestab Hiinat ning on äh, pigem sissetungile suunatud kuna Süüria piirkonnas on väga palju mm, asjade huvipoolte huvisid. Mm, Saudi Araabiat aga ei märgita ja seetõttu peaks raporti vastu olema suur tänu, järgnevalt palun kolleeg Konverati. Grazie Presidente, ho votato a favore della suur tänu, president, mina hääletasin äh, Elmar Broki raporti poolt, aga äh, ma tahaksin ka rõhutada, et Euroopa Liidu välispoliitika on väga suure surve all ning äh, seetõttu ka oluliselt piiratud. mulle valmistab eriti muret relvakaubandus sellepärast et eh, no, me kontrollime relvakaubandust eh, ning eh, tegelikult oleme me relvastamise mm, vastu, ent sellegipoolest ekspordime päris palju relvu. Sama, relvi samamoodi on konflikti ennetus väga oluline küsimus, kui me vaatame Vahemere piirkonda ning Äh, ka Araabia kevade sündmusi, siis äh, väga selgelt on näha, et äh, me jäime lihtsalt maha sündmustest tol ajal, Euroopa Liidu välispoliitika ei aidanud mitte mingil juhul kaasa piirkonnas dramaatiliste olukordade ennetamisele. ma loodan, et tulevikus me oleme tõhusamad kui viimaste kuude jooksul. suur tänu, härra Conferati! järgnevalt palun, härra Semke. suur tänu. pärast Lissaboni lepingu jõustumist on meie ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika roll oleks pidanud suurenema. minu arust on aga edusammud olnud selles vallas väga piiratud plaane ja eesmärke on, aga samas äh, midagi käegakatsutavat ei ole saavutatud. Äh, see teovõimetus äh, paistab ka relvit-, relvastatud rühmituste tegevuse näol väga hästi silma. tundub, et löögirühmade loomine on Euroopas paberil väga hästi toiminud, aga tegelikult ei ole me praktikas midagi saavutanud. Äh, samamoodi ei ole sõjaväe vallas äh, riik, liikmesriikide vahel äh, väga palju koostööd. oluline on laiemas mastaabis koos planeerida sõjalisi tegevusi, sealhulgas ka sõjaväelisi operatsioone ja erinevaid missioone. me peaksime sõjaväelised tegevused ja koostöö ühendama Äh, sealhulgas äh, sõjatööstusele suuremat tähelepanu pöörama ning ma kutsun komisjoni üles võtma otsustavaid samme selles valdkonnas. suur aitäh, härra Simke ja härra Piilen, palun järgnevalt. suur tänu. ma jäin erapooletuks äh, selle raporti hääletamisel sellepärast, et raportis on mitmeid erinevaid äh, argumente, sealhulgas näiteks äh, eelarveliste ressursside kasu, parem kasutamine ühtse kaitse- ja välispoliitika suhtes ning äh, loomulikult me soovime rohkemat strateegilise partnerluse rõhutamist Venemaaga. samuti on olulised suhted Taiwaniga aga raport paneb ette suurendada Euroopa välisteenistuse rolli praegu on näiteks äh, väga vähe Poola äh, esindajaid välisteenistuses, nii et äh, liikmesriikide esindatus seal on ebaproportsionaalne ja seetõttu ma ei ole raportiga nõus. suur tänu härra Jan Kozlovski. aitäh, härra president. mina hääletasin selle raporti poolt, sest minu arvates on see strateegiline ja ambitsioonikas dokument. minu arvates on naabrus, on, on see, et naabruspoliitika on meie välispoliitika üks olulisemaid valdkondi õige me, me peame looma strateegilised partnerlused oma idanaaber, naabritega, samas tegevus ähm, lõuna suunal tähendab, et meil on tasakaal nende kahe piirkonna vahel ning meie tähelepanu keskmes on ka idapiirkond. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et ähm, kõrge esindaja peaks äh, eraldama piisavalt raha ka Ukraina valimiste vaatluseks, see oleks oluline samm probleemide lahendamisel. suur tänu, härra Kozlovski! järgmisena härra Andrei Gžib. suur tänu, härra president! nagu minu kolleegid, toetasin ka mina Elmar Broki raportit Lissaboni leping annab meile uued pädevused, samas on praegu käimas erinevad kriisid, kaasa arvatud majanduskriis, see aga on kaasa toonud ka meie huvi vähenemise meie naabruskonna vastu. Araabia kevade riigid, näiteks Egiptus, koostavad praegu uut põhiseadust ning meie ei huvitu eriti sellest uue põhiseaduse vormist. Gruusias on tulemas uued valimised, meil on ka külmutatud konfliktid nagu Mägi-Karabahhi oma. samuti võib täheldada teatud tülpimust Ukraina suunal. ma arvan, et me ei, meie huvi naabruspoliitika vastu ei tohiks väheneda. suur tänu, proua Pasescu, palun. domnule președinte, am susținut și eu raportul domnului Brock, deoarece soluționarea provocărilor globale suur tänu, me toetasime proua äh, härra Brocki raportit, sellepärast et äh, äh ülemaailmseid uutele väljakutsetele saab ainult ühiselt vastu seista ja Lissaboni leping andis Euroopa Liidule mitmeid vahendeid, mis võimaldavad meid ühiselt seisukohti avaldada, aga on siiski ka mitmeid puudujääke seoses meie ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga. suhete tugevdamine välistalituse komisjoni ja liikmesriikide vahel on olulise tähtsusega, ainult seda tehes õnnestub meil saavutada sünergia ja tõhusalt rakendada oma välispoliitikat. ja mis puudutab ühise välis- ja julgeolekupoliitika tulevikku, siis Euroopa naabruspoliitika äh, ja idadimensioon äh, vajavad äh, tähelepanu, idapartnerlus aitab meil edendada Euroopa väärtusi Ida-Euroopasse ning pakkuda äh, võimaldab meil pakkuda Euroopa perspektiivi riikidele, nagu näiteks äh, Moldova. suur tänu ja järgmisena Karl Haaglundi raport, mis käsitleb kalavarude kaitset ja säästvat kasutamist. ja annan nüüd sõna Charles Stannokile. Um, since 2002 the commission has been obliged kahe tuhande teisest aastast äh, on komisjonil kohustus vastavalt nõukogu määrusele tegeleda jätkusuutliku kalavarude eh, haldamisega, ehm, teatud eh, piirini kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks. praegused sammud kalavarude taastamiseks ei ole olnud piisavad ning samuti no, ei ole piisavalt tegeldud laevastiku vähendamisega. mina arvan, et see kaheteistkümne meremiili kaitse piir tuleb rangelt kehtestada, tuleb vastu tulla piirkondade soovidele ning samuti tuleb tagada, et meil on piisavalt head andmekogumissüsteemid. see on, kui, kui see uus kolmeosaline õigusloomeline pakett kukub jällegi läbi, tuleb küsimärgi alla panna terve meie ühine kalanduspoliitika ning selle raha tagasi maksta liikmesriikide eelarvesse, seega me peame lõpuks ometigi tulema vastu meie kalurite vajadustele Euroopa Liidus. järgmisena Jim Higgins. suur tänu, härra esimees, minagi tervitan seda raportit, kuigi ma olen alati mures, kui ma kuulen sõna looduskaitse me sageli äh, kaitseme loodust ilma, et me hooliksime meie kalurite huvidest. see raport on nagu erinev. liikmesriikide sammud tugevdamaks looduskaitset ning kalavaru, äh, taastamaks kalavarusid äh, on olnud ebapiisavad. sama puudutab ka laevastiku püügisuutlikkust. see kaheteistkümne mere miili piirang töö toimis päris hästi ning seda oleks võinud võib-olla pikendada veel kümne-kahekümne miili võrra, et oma eesmärke paremini saavutada. meie kalureid tuleb paremini teavitada sellest, miks kehtestatakse teatud uued piirangud, sest sageli on eh, enesepiirangud kõige paremaks eh, vahendiks. muidu uued reeglid korrektselt ei toimi. meil on vaja eh, piirkondlike nõuandeorganisatsioonide ja teiste sidusrühmadega koostööd teha ning äh, aidata ka kalureid, kes kannatavad sotsiaalselt või majanduslikult uute sammude läbi, samuti tuleb kehtestada uued keskkonnanormid, suur tänu! aitäh, proua Passescu! suur tänu! mina hääletasin selle raporti poolt, sest praegune kalanduskvootide süsteem on toonud esile äh, lühema perspektiivi mured liikmesriikide poolt kalandussektori jätkusuutlikkus on aga langenud tahaplaanile. selleks, et neid probleeme lahendada, peame me mõtlema kalanduspoliitika regionaliseerimise peale, et lahendada praegused probleemid. peab komisjon paika panema pikema perspektiivi plaanid, mis võtavad arvesse liikmesriikide vajadusi ning teisalt ka seda, et meil on vaja säilitada kalavarusid um, üle kuuekümne protsendi Euroopa kalastutest on üle püütud, ületatakse maksimaalset jätkusuutlikku saagikust, see mõjutab omakorda ka teisi liike, nagu näiteks Musta mere delfiine. delfiinid satuvad kogemata ka kalavõrkudesse. mina tulin välja kirja, kirjaliku deklaratsiooniga, kus äh, räägitakse ka vajadusest kaitsta Musta mere delfiine. suur tänu! aitäh, meie järgmine ja viimane raport on härra Salavrakose raport ühise kalanduspoliitika reformi kohta. järgmise, esimesena saab sõna härra Sanoni. suur tänu, president. ühise kalanduspoliitika reform on vajalik. me püüame kala liiga palju ja liiga halvasti Euroopas. kui me soovime säilitada oma bioloogilisi ressursse meie meredes ning ka säilitada oma kalandussektorit, peame me tagama, et ähm, üle ekspluateeritud kalavarud saaksid taastuda. aga mõningad meist täna on siin soovinud säilitada staatus quo'd ning määrata meie mered surmale. seetõttu hääletasin ma ühise kalanduspoliitika reformi poolt meil on vaja reformi, mis aitaks meil jätkusuutlikult hallata meie meresid, selle asemel, et meil on poliitika, millel ei ole pikema perspektiivi väljavaateid, meil on vaja selget plaani, selget ajakava, selgeid meetmeid ning samuti ka karistusi liikmesriikidele, kes ei järgi reegleid, kes ei vii läbi piisavaid kontrolle, kes kasutavad üle oma kvoote, kes ületavad kvoote ning kes ei edasta uh, usaldusväärseid andmeid kui me äh, tegeleme jätkusuutlikult meredel, loome me uusi töökohti, aga paljud meist siin ei ole sellest veel aru saanud. järgmisena Charles Tannock. see reform paketina loodetavasti tähendab seda, et komisjoni õhutatakse mittesiduvalt äh, astuma uusi samme äh, meie bioloogiliste ressursside säilitamise suunas meie meredel, see on oluline osa ka meie bioloogilise mitmesisuse strateegia äh, Äh, meie fraktsiooni poolt. meil on vaja luua vastutustundlikum majandusmudel ning äh, jätkusuutlikumalt tegeleda meie meredel ning äh, vesiviljelduse sektoris. ka meie Ühendkuningriigi strateegia on ju selline, mis soovib luua tasakaalustatumat majandusmudelit, kus piirkonnad ja tööstus jagavad koormat üheskoos. nagu juba varem öeldud, arvan ka mina, et nüüd tuleb radikaalselt reformida meie ühist kalanduspoliitikat või see täielikult hüljata. suur tänu! aitäh, härra Tännok! järgmisena kvestor Jim Higgins. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja väga hea, et see resolutsiooni ettepanek meie kojas vastu võeti, see on väga oluline, et meil oleks ühine selge strateegia tulevikuks, nii et kalurid saaksid teha oma plaane ja ka investeeringuteks. Euroopa Liidu põllumajandussektor kui seda hallatakse lähtuvalt säästlikest põhimõtetest, aitab Euroopa ühiskondade vajadusi katta toiduohutuse valdkonnas, toiduga kindlustuse valdkonnas, pakub tööhõivega seotud võimalusi Äh, ning äh, ühendab äh, kogukondi. ja lõpetuseks, mis puudutab Iirimaad, siis on mul iseäranis hea meel selle üle, et resolutsiooni ettepanekus on viidatud, et komisjon peaks uurima kalavarude taastamist kõikides äh, tingimustes äh, ja äh, tegema koostööd liikmesriikide asjakohaste organitega, et taastamiskavasid koostada. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Pasescu. suur tänu, lugupeetud juhataja, hääletasin ka selle ettepaneku poolt, sellepärast et kalanduspoliitika reform Euroopas peab arvesse võtma kõikide liikmesriikide eripärasid, komisjon peab koostama uuringud, mis annavad meile infot kalavarude kohta kogu Euroopa Liidus. meil on vaja ka prognoose selle kohta, milline oleks säästlik kalastamine ja nendel hinnangutel peaks olema ka oma ajakava, mis aitaks kalastamist viia tasemele, mis võimaldaks meil võimalikult kiiresti kalavarusid taastada. sellised äh, uuringud peavad olema aga koostatud liikmesriikide põhiselt ning võtma arvesse liikmesriikide eripärased ja kalastussuutlikkust ühise kalanduspoliitika äh, regionaliseeriminegi vajab äh, põhjalikumat analüüsimist, sellepärast et see võimaldab äh, meil tõhusamalt kasutada ka kalanduseks eraldatavaid vahendeid. suur tänu, proua Pasescu! ja nüüd saab sõna Kris Davis. Äh, Iirimaa, Hispaania, Itaalia rahvapartei liikmed paistab ei tea üldse, mida nad teevad. me teame, et me püüame, püüame liiga palju kala, me teame, et meie kalavarud kaovad, aga nemad hääletasid muudatusettepanekute poolt, mis ütlevad, et me ei hakka oma kalavarusid taastama me hääletasime, see koda hääletas enamusega praegu selle poolt äh, ja Higinsi poolt alla kirjutatud Euroopa Rahvapartei muudatusettepaneku poolt, kus seisis, et me ei kavatse kalavarusid taastada. jah, jah, loomulikult äh, kalandussektor vajab pisut rohkem aega, me ei taha kvoote liiga kiiresti kärpida, aga ainukene võimalus kalavarusid taastada on see, kui me anname kaladele pisut äh, hingamisruumi, anname neile paljunemisruumi Äh, see tagab kalandussektori kindla tuleviku, ma ei tea, mida mõtlevad meie kodanikud laias maailmas äh, põhimõtteliselt, nad leiavad, et me oleme täiesti hulluks läinud, me oleme segased peast. loomulikult me peaksime oma kalavarusid taastama, kaks kuud on teil aega, enne kui te, et e, te võiksite ümber mõelda ja siis hakkame me lõpuks hääletama, eks näis, mis siis saab. Äh, järgmisena proua Gerling suur tänu, lugupeetud juhataja, see raport annab ülevaate Euroopa Parlamendi vastusest komisjoni ettepanekule ka ühise kalanduspoliitika reformi kohta. ma toetan seda üldjoones. me tahaksime merevarusid säilitada ja hoida, aga see algatusraport andis meile võimaluse heita põgusa pilgu äh, sel-, aruteludesse, mis nüüd järgnevate kuude jooksul meie ees äh, avanevad, on räägitud nii ühtedest kui teistest asjadest, argumentidest. maksimaalsest jätkusuutlikkusest on räägitud, aga tegelikult põhimõtteliselt äh, taha, laevad muutuvad üha suuremaks, üha suutlikumaks, äh, aga kalavarude säilitamine on tähelepanu alt kõrvale jäänud. mina tahan, et kalavarude taastamine oleks ühise kalanduspoliitika osas olulisel kohal, aga kahjuks tänu muudatusettepanekutele ei olnud ma, ei olnud mul võimalik seda raportit enam toetada. suur tänu ja nüüd lõpetame selle koosoleku ja jätkame oma tööd umbes kolmekümne viie minuti pärast kell kolm